ja Euroopa, Euroopal on oma ajalugu, Euroopal on oma kultuur, nii et siin InvestEU ei ole lihtsalt investeerimis- või finantsinstrument, vaid ta peab kaasa käima muutustega, paradigma muutustega, mida praegusel hetkel meie ühiskonnad läbi elavad tänapäeva Euroopa peab saama üles ehitatud progressiivsetel alustel, see on selline Euroopa, kes on näoga meie kaaskodanike poole ja kes võtab kuulda nende äh, lootusi ja ootusi. suur tänu, härra Paket, ETSER-i nimel. suur tänu, juhataja, austatud kolleegid InvestEU-ga saab äh, investeerida jätkusuutlikesse projektidesse. ette on äh, nähtud äh, nelikümmend miljonit garantiisid, üle kuuesaja miljoni investeeringuid. niimoodi me toetame oma ettevõtteid. Nad saavad sõltumatult arendada välja innovatiivsed tooted, ilma et nad oleksid sõltuvad äh, Euroopa välistest ähm, finantseerijatest. nüüd äh, neliteist äh, vahendid pannakse kokku ühte programmi, juhtimist äh, sujundatakse, aidatakse riiklike pankade kaasatusele kaasa ja nüüd ka meil Flandrias on võimalik see, et regionaalsed pangad saavad ise neid investeeringuid teostada. Invest EU uh, nüüd äh, võetakse vastu, minu jaoks on tegemist äh, viimase äh, esinemisega siin mandaadi ajal, ma olen väga rahul ja väga põnevil. ja nüüd proua Vernik Alde nimel, palun. tänan, juhataja, volinik, austatud kolleegid, EFSi järglasena nüüd InvestEU mängib olulist rolli järgmisel mandaadi ajal. me saime kahe tuhande kaheksanda aasta kriisist õppetunni, nimelt et äh, stabiilne majandus on investeerimismajandus kuussada viiskümmend miljardit äh, eurot. Äh, see on lubadus tuleviku jaoks. eriti kui me räägime digitaliseerimisest, innovatsioonist, teadus- ja arendustegevusest. selliste investeeringute abil me tagame, et liit on atraktiivne globaalsel tasandil investeerijatele ja samuti äh, nutikatele töötajatele. oluline on üle saada investeerimislõhest. tänan järgmisena härra Papadimulis, palun. tänan, äh, juhataja. see raport, äh, mille esitasid kaks raportööri, on parem kui komisjoni algne ettepanek. aga see ei ole ikkagi päris see, mida meil on vaja. meil on vaja rohkem investeeringuid ja on vaja terviklikku investeerimisprogrammi Euroopa Liidu poolt see kõik on veel alles ka õhus, äh, sellepärast et uut äh, mitmeaastast finantsraamistikku meil ju ei ole. nõukogu avaldab äh, survet, et komisjoni poolt ette nähtud vahendeid kärbitaks, mitte ei suurendataks, nagu Euroopa Parlament nõuab. kuue fraktsiooni variraportöörina ma esitasin muudatusettepanekud selleks, et parandada komisjoni ettepanekut, et meil oleks vähem bürokraatiat, parem geograafiline kaetus, parem VKE-de osalus ja samuti äh, suurem investeerimispankade roll. kindlasti tuleb investeeringute abil äh, toetada kliimamuutuse vastast võitlust. meil tuleb paika panna veelgi ambitsioonikamad eesmärgid ja seetõttu esitame ka vastavad muudatusettepanekud, aitäh! Äh, suur tänu ja nüüd roheliste nimel härra Solee, poolteist minutit, palun. tänan, juhataja, volinik, kolleegid. InvestEU peaks meie arvates olema vahend, millega liikuda jätkusuutliku majanduse suunas. me tervitame jätkusuutliku infrastruktuuri ja kliimaeesmärke. me peame olema pühendunud äh, sellele, et äh, täita Pariisi lepingu ja samuti äh, aastatuhande arengu eesmärkide osas kirja pandud ja kindlasti äh, investeeringud gaasi ja tuumaenergia infrastruktuuri ei ole jätkusuutlikud investeeringud. me peame leidma poliitilise tahte, julgustamaks äh, finantssektorit investeerima sellistesse projektidesse, mis aitavad kaasa majanduse üleminekule. me oleme ka selle vastu, et äh, kaitsepoliitikaalaseid projekte rahastatakse InvestEU-st, meil on palju muid muresid, majanduslikke ja sotsiaalseid, mis vajavad äh, rahastamisalast tähelepanu. ma tervitan äh, seda, et äh, riiklikud, kohalikud, regionaalsed investeerimispangad on nüüd rohkem kaasatud. see on väga positiivne, kuna nad tunnevad oma kohalikku turgu kõige paremini. ja lõpetuseks ma tänan raportööre tehtud hea töö eest. suur tänu ja nüüd EFTD nimel härra Arnold, kaks minutit, palun. tänan, juhataja. see on viimane kord, kui ma nüüd räägin Euroopa Parlamendis, sellepärast et ma ei soovi saada tagasi valitud, mind valiti siia kaks tuhat neliteist Brexiti mandaadiga, me võitsime äh, siis valimised ja ma üritasin teha parima, et sellele mandaadile truuks jääda kaks tuhat viisteist otsustatagi äh, Brexit läbi viia, kaks tuhat kuusteist kiideti äh, Brexit heaks, kaks tuhat seitseteist üldvalimised kinnitasid selle üle, neli korda on äh, Ühendkuningriigi valijad oma seisukohad väga selgelt välja toonud ja nüüd kolm aastat hiljem me siin räägime InvestEU projektist neli miljardit äh, nüüd äh, maksumaksjate raha üle viiesaja miljardit tehniliselt poolelt juurde ja me endiselt ei tea, kus siis Ühendkuningriik omadega äh, lõpetab, kus, kus me oleme järgmises MFF-is, seda ei ole võimalik äh, garanteerida. kahekümne üheksas märts, kaheteistkümnes aprill, kolmekümnes juuni, kolmekümne esimene oktoober ja ma tõesti äh, süüdistan selles Ühendkuningriigi äh, valitsust ja nüüd tulevad Euroopa Parlamendi valimised, kodanikud on öelnud neli korda, et tuleb äh, liidust lahkuda ja maikuuses ütlevad nad seda nüüd viiendat korda ja sellepärast me lähemegi vastava selle sõnumiga ka valimistele ja nagu Frank Sinatra ütles, lõpp on lähedal, kardin tuleb ette aga me ei teinud seda omamoodi, me ei teinud seda nii, nagu, nagu mina või keegi teine tahtis, vaid me tegime seda kõike nii, nagu valijad meilt nõudsid ja nii peavad ka poliitikud tulevikus tegutsema alati. Äh, suur tänu ja nüüd äh, proua Maletitš, palun. tänan väga. tahan avaldada tunnustust härra Fernandesele, härra Valterile kokkulepe on väga hea. kõik see, mis puudutab uut Investiu programmi. nagu volinik ütles, see on väga hea stiimul tulevikuks, tulevasteks läbirääkimisteks, mis saavad olema väga tähtsad järgmise Euroopa Parlamendi ametiaja jaoks. kolmandat korda juba räägime siin Investiu programmist, sest see on väga tähtis väga tähtis mitte ainult selleks, et seda programmi kujundada, vaid ka selleks, et seda hiljem rakendada liikmesriikides ja eriti suurendada tema nähtavust. on väga tähtis, et me rahastaksime projekte, mis äh, muidu ei leia rahastamisallikaid äh, ei laenudest või ühtekuuluvuspoliitikast, vaid et me investeerime innova-, innovatsiooni äh, idufirmadesse nii et nad kasvaksid äh, suuremateks. kõik toetame ettevõtjaid, kes on raskustes ja kes vajavad uut võimalust. peame investeerima projektidesse, millel on potentsiaal, aga mis ei saa pangalaenusid. samuti tahan öelda, et peame tähelepanu pöörama geograafilisele mõõtmele. EFSI oli suunatud arenenumatele liikmesriikidele, nüüd peame aga abistama vähem arenenud riikidel seda kasutada. suur tänu ja nüüd saab sõna proua Peres. härra president, proua volinik selle õigusakti vastuvõtmine, millega juuakse InvestEU programm, see on jätkuks sellele, mida Euroopa Komisjon oli juba alustanud sotsiaaldemokraatide algatusel. Junckeri kava oli see Euroopa strateegiliste investeeringute fond aastal kaks tuhat viisteist, mida pikendati aastal kaks tuhat seitseteist. kuid me ootame siiski mm, rahastamist külge ja mitmeaastast finantsraamistikku sellega seoses aastateks kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse, nii et seda kokkulepet me tervitame. juhtimise poolest rääkides, nüüd on meil parem tasakaal, sest meil on nüüd poolt äh, investe-, on meil äh, investeerimisnõustamise keskus, Euroopa Investeerimispank, äh, siseriiklikud arengupangad, sõltumatud eks-, sõltumatu ekspert, kelle nimetab Euroopa Parlament. ning investeerimisvaldkonnad, mis on väga olulised, keskkonnavaldkond, sotsiaalvaldkond, sellest kõigest rääkis raportöör. Euroopa Liit peab keskenduma jätkusuutlikele investeeri-, infrastruktuuridele, sotsiaalsetele investeeringutele, kultuuri- ja loovtegevustele. ja kuid siiski ettevaatust, kalibreerimise küsimus keskkonna vallas. siin me peame olema oma lubaduste kõrgusel, ehk siis äh, neljakümne protsendi raames MFF-is, mis on suunatud Euroopa majanduse rohestamisele ja Euroopa Investeerimispanga statuut, komisjon jällegi on temast teinud oma priviligeeritud partneri, kuid järgmine parlament peab selle Euroopa Investeerimispanga juhtimise küsimusega tegelema, sest see ei ole optimaalne, arvestades ka Euroopa Parlamendi pädevust ja volitusi, aitäh. suur tänu, proua Mets üheks minutiks. aitäh, president InvestEU mis on eriti suunatud väikestele keskmistele ettevõtetele, vaatamata mõnedele agadele, millest ma pärast pole ka räägin, siiski läheb õiges suunas. tagada selged eesmärgid võidelda kliimamuutustega, suurendada kulutusi nõuandekeskustele, mis võimaldab paremini teavitada, paremat geograafilist jaotust kliimaaspekt kõikide projektide puhul ning projektide hindamine läbi indikaatorite, mis on seotud kliimaeesmärkidega. kui nüüd, nüüd negatiivsemad aspektid, paraku InvestEU kaudu on võimalik ka kaitseprojekte rahastada ning selliseid projekte, mis ei ole selgelt seotud kliimaeesmärkidega, nagu lennujaamad või fossiilkütuste võrgustikud, nii et pöördun siin valijate poole kui te ei taha enam, et Euroopa Liit toetaks äh, projekte, mis on vastuolus meie planeedi heaolu ja tulevikuga, siis hääletage roheliste poolt maikuus. Nagu, ähm, suur tänu, eks minutiks härra, pooleteist minutiks härra Pospišil. tänan väga. kolleegid on juba palju ära öelnud saan täielikult toetada InvestEU programmi, minu jaoks on see väga oluline projekt. EFSI kogemus näitas, et selliseid stiimuleid on vaja ja et tähtis on keskenduda sellistele valdkondadele, kus laenude saamine on keeruline kommertspankadest nii et ma tervitan seda, et, et projekt keskendub keskmistele ja väikese suurusega ettevõtetele, kliimamuutustele, keskkonnale, teadusuuringutele, arendustegevusele. ma arvan, et tulevikus sellised projektid võiksid kaasa aidata Euroopa majandusele ka tänu võimendusefektile, kuna seda saab kasutada karantiin aga eralaenude jaoks, nii et mul on väga hea meel, et EFSil on jätk. mul on hea meel, et me oleme õppinud EFSist ja et meil on nüüd uus plaan järgmiseks äh, perioodiks kaks tuhat kakskümmend üks, kakskümmend seitse ja et me oleme õppinud varasemast, parandame uut projekti vastavalt ning ma loodan, et tulevane parlament äh, suudab selle töö lõpule viia, nii et see kõik saaks alguse esimesest päevast. suur tänu, härra Fernandes. suur tänu, härra president, proua volinik. viis aastat tagasi meie, sotsiaaldemokraadid, me nõudsime äh, Euroopa Liidult, et lõpetataks äh, kärped ja kasinuspoliitika, et tuleb investeeringutele uus hoog anda ja nüüd tänu Junckeri kavale komisjonile, et me oleme praeguseks hetkeks aru saanud, et väga tähtis võidelda kriisi järelmitega ja praegusel hetkel oleme me selles suhtes tegemas väga tähtsat sammu ja ellu kutsumas ühte väga jätkusuutlikku instrumenti väga tähtis on, et Euroopa Liidus tõesti tagataks investeeringutele jä-, jätkusuutlikkus ja lõpeks see stagnatsioon. me peame tead-, endale aru andma, et Junckeri kava kutsuti elles, ellu selleks, et lõpetada majanduslangus suur tänu, härra Puuda, poolteist minutit. dori și eu să felicit pe cei doi raportori pentru munca depusă. InvestEU reprezintă una dintre politicile. suur tänu, InvestEU on üks peamisi Euroopa Liidu poliitikaid. see kaasab ka erainvesteeringud ja on garantii, mis on äh, tagatud kõikidele investorile ja tulemusena saame me tagada parema elu kõikidele eurooplastele. majanduslik sotsiaalne lähenemine, kasvanud konkurentsivõime, innovatsioon, digiteerimine, vastutustundeline ressursside kasutus. investeeringud hetkel keskenduvad ainult teatud liikmesriikidele, nüüd tulevaste projektide puhul, mida rahastama hakkab InvestEU, peaksime mõtlema geograafilisele tasakaalule kõikidele liikmesriikidele, selleks et ei kasvaks äh, lõhed piirkondade vahel. PKE-d etendavad olulist rolli ma-, Euroopa Liidu majanduses, kuid nend-, neil on raskusi keerukate menetlustega, kui nad tahavad äh, investeeringutele ligi pääseda, seega InvestEU peab neid aitama, lihtsustama rahastamismenetlusi vähendama bürokraatiat nii Euroopa kui siseriiklikul tasandil. samal väikesed kohalikud projektid peavad muutuma atraktiivsemaks, kui nad on ära, ära kasutanud kohalikud ressursid, peab toetama innovatsiooniklastreid, toetama innovaatilisi tooteid, avalikud asutused peaksid toetama loovtöötus, tööstust laiendama igati investeeringuid. härra Lüübik, poolteist minutit. suur tänu, juhataja. ma sooviksin äh, tänada kolleeg Karast selle eest, kuidas ta aastaid on kõnelenud äh, VKE-de nimel. VKE-d on väga olulised meie majanduskasvu loomisel ja töökohtade tagamisel. ma olen kakskümmend viis aastat selle valdkonnaga tegelenud, mäletan, kuidas kaks tuhat üks kuni äh, kaks tuhat viis äh, oli meil äh, vastav toetusprogramm nelisada viiskümmend miljonit eurot edasi tuli meil ettevõtlusprogramm kahe miljardi euroga, edasi äh, VKE-de toetuseks kolm miljardit ja nüüd äh, EFSI umbes viiesaja miljardiga, nüüd me räägime juba enamast kui äh, tuhandest äh, miljardist. ja nüüd äh, suur osa on ette nähtud ka kliimainvesteeringutest ja horisont kakskümmend äh, Europe näeb ette kakskümmend viis protsenti kliimainvesteeringuteks. meil on väga edumeelne poliitika Euroopa Liidus ja me oleme maailmas selles osas äh, esirinnas ma tänan ka volinik äh, Pienkovskat, ei ole lihtne astuda välja VKE-de eest, aga meie oleme tõe-, tõestanud, et see on võimalik, suur tänu ja kõike head! suur tänu! ja härra Marias on ainukene, kes soovib äh, sõna saada vaba mikrofoni raames, palun. tänan, juhataja. InvestEU programm võiks äh, tõesti midagi endaga kaasa tuua, see võiks anda panuse majanduskasvu, töökohtade loomisesse, sellega oleks võimalik äh, toetada haridust. aga tuleb vältida neid probleeme, mis äh, tekkisid Junckeri programmiga seoses. just äh, Kreekas tuli välja see, et raha suunati suuremalt jaolt äh, hargmaistele ettevõtetele, kes ostsid kokku regionaalsed lennujaamad, näiteks raport Frankfurdi lennujaam on üks näide selle kohta, samuti Troika tegevuse äh, tulemus Kreekas oli sarnane. ühesõnaga kahmati äh, kokku piirkondlikud äh, lennujaamad ja see oligi siis nii-öelda regionaalpoliitika toetamine programm peab liikuma teises suunas, tuleb toetada VKE-sid ja tagada kasu kohalikule kogukonnale. tänan ja nüüd saab sõna proua Mienkovska komisjoni nimel. tänan parlamendisaadikud selle arutelu eest, ma tänan positiivsete kommentaaride eest selle programmi aadressil. ma võtan sellest arutelust kaasa selle, et tugevalt toetatakse InvestEU äh, programmi, aga ma panin äh, ka kirja need äh, kõrged lootused, mis teil on ja soovitused. ma kindlasti tagan, et neid võetakse arvesse, kui komisjonis hakatakse seda programmi ette valmistama. suur tänu raportööridele ja variraportööridele. Äh, suur tänu. ja lõpetuseks äh, härra Fernandes, palun. tänan nii avalik kui erainvesteering on oluline, meil tuleb edendada ettevõtlust, toetada idufirmasid, tugevdada Euroopa Liidu konkurentsivõimet ja tootlikkust samal ajal. selle abil me saame paremad palgad kõigile nii avalikus sektoris kui ka erasektoris kui me räägime avaliku sektori investeeringutest, siis oluline on see, et valitsused äh, mängiksid siin oma rolli. minu koduriigis Portugalis kahjuks praeguse investeerimiskava raames peaminister Pedro Marques ei kasutanud äh, sentigi raha, mis oli saadaval ja Junckeri plaan InvestEU, seda oleks võimalik kasutada nii era- kui avalikul sektoril ja kõik peavad mängima oma rolli. siin Euroopa parlamendis äh, me nüüd äh, toetame seda programmi, et mobiliseerida seitsesada miljardit eurot, me soovime head geograafilist äh, jaotust ja me soovime, et investoritel oleks investeerimisnõustamiskeskus aga lisaks sellele peaksid olema riiklikud nõustamiskeskused, kus toetatakse investeeringuid äh, ja investoreid ja samuti oleks vaja piirkondlikke nõustamiskeskusi selleks, äh, kui inimesed tulevad välja oma ähm, kandidatuuridega. meil on vaja InvestEU täielikult ära kasutada, et saavutada selle eesmärke, kõrge majanduskasv, rohkem äh, töökohti, keskkonnasõbralikum äh, Euroopa ja samas ka kaasavam Euroopa. suur tänu. arutelu on käesolevaga lõppenud ja see oli viimane täiskogu juhatamine, mida mina käesoleval mandaadi ajal äh, läbi viisin. suur tänu kõigile koostöö eest. hääletamine toimub homme ja homne istung äh, algab kaheksa kolmkümmend, lõpeb seitse, neliteist kolmkümmend. päevakord on äh, avaldatud parlamendi veebilehel ja härra Rüübik soovib veel sõna. mina sooviksin äh, tänada kolleegide nimel ka teid, teiepoolne nagu istungite juhatamine olnud eeskujulik. suur tänu teile selle eest. suur tänu ja loodetavasti kohtume edaspidi ka mujal või eraviisiliselt. suur tänu teile igal juhul!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

eilse istungi protokoll ja vastu võetud tekstid on kättesaadavad. kas kellelgi on märkusi? ei ole, siis on protokoll käesolevaga kinnitatud. ja nüüd jõuame oma tänase pärastlõunase päevakorra esimese punkti juurde. Roberta Metsola raport teemal Euroopa piiri ja rannikuvalve. ja sõna saab raportöör proua Metsola, palun tänan. kui mulle anti see teema, siis mitte keegi ei arvanud, et vähem kui kuue kuu pärast, peale seda, kui see ettepanek esitati, me oleme jõudnud nüüd nii kaugele. töö oli väga intensiivne arutasime läbi kõik ettepaneku tehnilised äh, detailid, aga tänu variraportööridele, liikmesriikidele, Euroopa Komisjonile leppisime me kokku uues süsteemis, mille üle me võime kõik äh, uhked olla. läbirääkimiste ajal me pidasime silmas seda, et äh, tuleb olla õiglane nendega, kes vajavad kaitset, tuleb olla range nendega, kes äh, süsteemi äh, ära kasutavad. ja täna me hääletame, et seda õigusakti äh, kinnitada. me soovime üle saada olemasolevatest probleemidest, et liikuda edasi tulevikku. meil on vaja tagada et meil oleks turvalised piirid võitlemaks kuritegevuse vastu. me soovime tagada kaitset vajavatele inimestele nende õigused ja samas soovime me hallata piire. soovime tagada, et välispiiridel liikmesriigid tulevad oma vastutusega toime, et efektiivselt hallata rändekriisi. see õigusakt ei ole mitte ainukene lahendus, mis meil selles sektoris on vaja, aga see on ülimalt oluline koostöö aluseks teistega. kui meil tekib samalaadne kriis kui aastal kaks tuhat viisteist, siis äh, need äh, piirkonnad, mis on välispiiril, nagu näiteks äh, Malta ja Kooso saared, äh, siis on võimalik saada lisaabi, et tulla olukorraga toime. määrus, mille üle me viimastel kuudel oleme läbi rääkinud, ei puuduta ainult äh, neid kümmet tuhandet alalist korpust, vaid see puudutab ka inimeste tagasisaatmist, kellel ei ole õigust siin olla meil on ka nüüd rohkem võimalusi, et aidata liikmesriike, näiteks ebaseaduslike sisserändajate identifitseerimisel on võimalik äh, pakkuda ka abi reisidokumentide hankimisel. mul on äh, hea meel, et meil õnnestus äh, ametile anda uus roll ka põhiõiguste kaitsel, niimoodi, et austatakse kõikide inimeste õigusi. meie eesmärgiks on äh, saavutada uus kaitsetase Euroopa väärtustest äh, lähtuvalt, mis on meie jaoks väga olulised ka sellises tundlikus valdkonnas. seda kõike sellepärast, et Euroopa Liit peab kaitsma põhiõigusi, eriti ajahetkel, kui meil on neid kõige rohkem vaja ja volinik härra Avramopoulos, palun. tänan, juhataja. niisiis austatud äh, kolleegid, ma ei varja teie eest seda, et äh, Euroopa piiri- ja rannikuvalvealane ettepanek on üks olulisemaid ettepanekuid, mis ma olen teinud rände vallas. me oleme loonud, rakendanud ja tugevdanud Euroopa piiri- ja rannikuvalvet rekordilise aja jooksul kõik oma püüdlused koondades. me teame, kuivõrd keerulised on õigusloome menetlused ja me oleme kõik kindlasti nõus, et tegemist on saavutusega. soovin tänada südamest raportööri proua Metsolat, kõiki variraportööre ja Rumeenia eesistujad selle eest, et leiti heas tasakaalus olev kompromiss. see kokkulepe toonitab jällegi, et kui me töötame koos, siis on võimalik saada tõelise tulemusi, meil on võimalik siis näidata kodanikele, et liit on äh, võimeline tegutsema ja ta ka soovib seda teha. kui Euroopa oli silmitsi kriisiga suvel kaks tuhat viisteist, nagu te mäletate, siis äh, see oli Euroopa jaoks üllatus ja me ei olnud valmis. me olime silmitsi ebaseaduslike sisserändajatega oma ida ja lõunapiiril Vahemere ääres, me saime siis aru, et on vaja resoluutselt tegutseda. ei olnud konsolideeritud Euroopa piirivalveametit, ei äh, olnud äh, Euroopa Liidu tasemel äh, ametnikke koha peal ja varjupaigasüsteem ei olnud oma ülesannete kõrgusel. meil ei olnud piisavalt liikmesriikide vahel teabevahetust ja suhtlemine kolmandate riikidega oli killustatud. me pidime võtma nii lühi- kui ka pikaajalisi meetmeid ja töötama kõikidel rinnetel paralleelselt. nüüd äh, neli aastat hiljem on olukord selline, et ükskõik, kes tahab meie piiri ebaseaduslikult ületada, ta identifitseeritakse talle, et võetakse sõrmejäljed. ja täna on meil toimiv Euroopa Piiri- ja Rannikuvalveamet. meil on äh, piiri- ja julgeoleku infosüsteemid, äh, mis äh, on koostalitlusvõimelised nüüd, mis puudutab seda uut määrust, mida me praegu siin arutame, siis selle abil me saavutame enamat. üks võtmetähtsusega elemente on Euroopa piiri ja rannikuvalve alaline korpus, mis äh, luuakse aastaks kaks tuhat kakskümmend seitse ja seal saab olema kümme tuhat operatiivtöötajat. aga esimesed lähetamised leiavad aset juba jaanuaris, esimesel jaanuaril kaks tuhat kakskümmend üks ja selle ettepaneku teine põhielement, mis muudab olukorda, seisneb äh, selles, et äh, need äh, alalise korpuse liikmed saavad ka täitevvolitused. Nad äh, saavad äh, piire hallata ja ka tagasisaatmisi iseseisvalt läbi viia. loomulikult vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused on endiselt äh, vastutavad ja nad äh, kontrollivad Euroopa piiri ja rannikuvalve tegevusi oma territooriumil osad ülesanded äh, siis vastuvõtma liikmesriigi juhtimisel sisaldavad äh, identifitseerimisdokumentide kontrollimist, äh, samuti liitu sisenemispunktide mehitamist, piiride patrullimist, dokumentide tembeldamist. samuti on ette nähtud abi andmine tagasisaatmismenetlustes tuleb tagasisaatmismenetlusi ette valmistada või eskortida kolmandate riikide kodanikke, kui tegemist on sunniviisilise tagasisaatmisega. alalise korpuse töötajad saavad ka ühise väljaõppe, tagamaks, et austatakse kõrgeimaid professionaalseid standardeid ning et töötatakse välja vastav organisatsiooni kultuur. kompromiss tagab seda, et ametitel on võimalik aktiivsemalt ja paremalt toetada liikmesriike tagasisaatmise vallas, nii et Euroopa Liidul oleks võimalik tulla toime jätkuvate rändealaste väljakutsetega. ma tervitan ka teisi edasiminekuid, milles kaasseadusandlad kokku leppisid, näiteks põhiõiguste jälgimise äh, sujundamine. põhiõiguste tagamine on kõikide komisjoni algatuste keskmes ja nii on see ka antud määruse puhul. kõik äh, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalveameti ning Euroopa Liidu pädevate asutuste tegevused austavad põhiõigusi, mis on kirjas Euroopa äh, põhiõiguste hartas. me soovime, et äh, varjupaigaameti kaudu oleks kiire juurdepääs äh, varjupaiga taotlusele ja need, kes äh, vajavad rahvusvahelist kaitset, peavad seda ka saama täielikult äh, austades põhiõigusi. kui uus parlamendi koosseis asub tööle, siis Euroopa Liidu varjupaiga ameti loomise otsus, ma loodan, võetakse kiiresti vastu. nüüd, äh, kui äh, rääkida maksetest, igakuistest maksetest alalisele korpusele, siis äh, lõplikus kokkuleppes seda kirjas täpselt ei olnud, aga me peame tagama, et amet oleks atraktiivne tööandja, et oleks piisavalt ametnikke, kes soovivad sinna tööle minna. ja lõpetuseks. luuakse Euroopa integreeritud piirihalduse eh, strateegia. see sisaldab eh, suutlikkuse eh, planeerimist Piiri- ja Rannikuvalveametile ja samuti tagatakse, et äh, tegevus on kooskõlas Euroopa Liidu üldise välispoliitikaga. selle uue määrusega nii amet kui ka liikmesriigid saavad vahendid, et ennetada kriise ja reageerida kriisidele tulevikus Euroopa Liidu välispiiridel. samuti saab äh, selle abil säilitada Schengeni ala vaba liikumise äh, pikaajalise toimimise Äh, suur tänu tähelepanu eest ja kuulan hea meelega ka teie arvamusi. ka meie äh, täname teid ja järgmisena saab sõna härra Kaier äh,. suur tänu, juhataja, volinik, austatud kolleegid, loomulikult see uus mandaat Euroopa Piiri- ja Rannikuvalveametile on oluline samm, et äh, leida lahendusi äh, rändealastele väljakutsetele kümme tuhat operatiivtöötajat, esimest korda omad laevad, omad lennukid, selle abil saab amet tõesti hakata operatiivselt tegutsema ja ka inimelusid äh, päästma. meil on vaja väga suuri finantsvahendeid selleks kõigeks ja minu arvates toimib see ainult äh, siis, kui meil on äh, kokkulepe laiendatud äh, mitmeaastase finantsraamistiku osas ja siinkohal ka viide riigipeadele valitsusjuhtidele näiteks Austriast, kes peavad äh, piiri- ja rannikuvalvet oluliseks, on vaja siis ka rohkem äh, eelarvesse sisse maksta, et seda kõike saavutada. aga see on ainult üks osa Euroopa Liidu sidusast rändepoliitikast, aga niimoodi me saame võidelda ähm, ebaseadusliku rände vastu, aga rohkem tähelepanu tuleb pöörata loomulikult ka äh, rände põhjustele. härra Coelho, poolteist minutit, palun. austatud härra president, austatud härra volinik, kallid kolleegid. selle uue õigusakti vastuvõtmine Euroopa piiri- ja rannikuvalve äh, osas on väga tähtis samm ja see on väga tähtis ajalooline samm ka Schengeni jaoks ja turvalisuse ja vaba liikumise jaoks. kümme tuhat inimest lisapersonali, keda saab erakorralistel olus, olukordadel kasutada, aga nagu ma olen alati öelnud, et seda ei saa kasutada ettekäändena selleks, et võtta vastutus liikmesriikidelt. sellepärast, et need kümme tuhat inimest tulevad liikmesriikidest ja kas liikmesriigid on valmis omale võetud kohustusi täitma, kas minu äh, Portugal on valmis sada kümme eks-, äh, inspektorit saatma piiridele. nii et mulle tundub, et Euroopa Liidu tasandil me lubame midagi sellist, mida liikmesriigid ei saa lubada. ja edasi-tagasi saatmisoperatsioonid ja nende tõhustamine. praegusel hetkel äh, tagasisaatmise otsused äh, täide viiakse vähem kui üks kolmandik nendest otsustest, aga lõpuks, kui meil saavad need andmed olemas olema, siis me saame lõpuks teada, et milline on teisese rände ulatus et äh, kui palju on neid inimesi, kes lahkuvad sellest riigist, kuhu nad saabusid ja ja ta, tahaksin siinkohal veel kord tänada Roberta Metsolat, et ta tegi selle suurepärase töö ära ja rekordajaga. köszönöm elnök úr mindenekelőtt szeretném megköszönni a jelentéstevőnek roberta metsolának a konstruktv és kõigepealt ma sooviksin tänada raportööri Roberta Metsolat äh, koostöövalmiduse eest ja ilma temata ei oleks me selle õigusloomelise ettepanekuga valmis saanud ja ma tänan komisjoni ka nendepoolse koostöö eest. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal suurenes ootamatult põge-, Euroopasse saabuvate põgenike arv ja me pidime tugevdama piiride kaitset ja yes, ja selle tulemusena kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal tuldi välja uue Frontexi puudutava ettepanekuga. ja praegune tekst, mis meie ees on, kujutabki selle töö lõpptulemust. sellega antakse sellele nüüd selle Piiri- ja Rannikuvalveametile rohkem võimalusi ja volitusi ja väga tähtis oli läbi rääkida see, et Frontexi esmaseks ülesandeks saab ikkagi olema põgenike äh, päästmine, elude päästmine. ja äh, see amet on seda humanitaarülesannet alati ka väga hästi täitnud ja me ei saa lubada seda, et äh, paremäärmuslased hakkavad poliitilistel eesmärkidel inimeludega mängima edasi, mis puudutab tagasisaatmis Äh, tagasisaatmisoperatsioone nende isikute suhtes, äh, kes on ära kasutanud äh, kõik need menetluse võimalused, mis on varjupaigataotluse raames antud, ehk siis mis puudutab teisest rännet, ka see on väga tähtis. nii et selle raportiga me tugevdame ka neid kohustusi, mis on ametil seoses põhiõigustega, aga samas mul on kahetsusväärne see, et meie oleme omalt poolt teinud suure töö ära, siis kahetsusväärne on see, et nõukogu ei ole jõudnud kokkuleppele selles osas, mis puudutab Euroopa varjupaigasüsteemi. ja mis puudutab ka varjupaika, varjupaigaametit, ka selles osas on tööga alustatud ju kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, aga see töö ei ole kuhugi praeguseks välja jõudnud, nii et väga tähtis on see, et liikmesriigid jagaksid ka omavahel kohustusi ja just põgenike vastuvõtmisel ja, aga see jääb juba järgmise parlamendi koosseisu tööks. Er suur tänu, teema, millega me täna tegeleme, on tunnistamine, et välispiirid sisepiiridest erinevalt, ei ole mitte kunagi olnud selline kaitsemeede, mis tõesti kaitseb piirav kodanike jaoks ja seepärast ma arvan, kaheksateist aastat pärast Schengeni ala loomist on aeg, et meil oleks piirivalveamet ja miks me seda toetada ei saa praegust triloogi kompromissi, on see, et me lihtsalt kardame, et see, seda on liiga vähe, liiga hilja. ettepanekus on nii palju tagatisi, et ma kardan, et sellel ei ole soovitud mõju Euroopa julgeolekule. me ei saa aidata kolmandal riigil tagasi saata kol-, teise kolmandasse riiki. Ka-, kardan, et äh, tänane lahendus ei rahulda ei kodanikke ega muuda Schengenit äh, tõhusamaks. austatud härra president, härra volinik, mu kallid kolleegid. kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta septembris president Juncker tutvustas uut Frontexi reformi ja kaks aastat tagasi selle teksti raportöör tervitas juba äh, seda, et on jõutud äh, selle esimese ümbervaatamisega ühele poole ja praegu meie fraktsioonis tegime samamoodi, et tõesti rekordajaga tegime töö, selle töö ära, aga praegu siiski võime me rahul olla sellega, et me nii kiiresti saime äh, selle tööga ühele poole, meie lähenemine oli tasakaalustatud ja tõhus, äh, põhiõigusi ja inimõigusi äh, järgiv ja austav, nii nagu meie kaaskodanikud seda soovivad. ja mul on väga hea meel selle, selle üle, et ka eelarvelises mõttes oleme me teinud suure sammu edasi ka pädevuse osas, nii nagu siin just rõhutati. kaks punkti Äh, kaks põhiküsimust, millest ma tahaksin rääkida. mul on väga hea meel see, et me oleme loonud alalise korpuse, mis saab koosnema kümnest tuhandest piiri- ja rannikuvalve äh, inimesest ja see saab, see on konkreetne samm ja tuhat, kaks tuhat viissada reserve reservis olevate inimestega praegu see ei toiminud, nii et see on väga tähtis samm edasi ja teine punkt, mille eest ka mina võitlesin äh,, selleks, et lõpp, lõpptekstis oleks sees ka Frontexi koolituskeskus, sellepärast et kui me soovime äh, lihtsalt liikmesriigi nägemusest kaugemale minna piiri- ja rannikuvalve osas, sellepärast et liikmesriigid on pädevad ja neil on esmatähtis roll selles osas. ja kui me soovime Euroopa Liidu tasandil olla, olla tõhusad Schengeni osas ja vaba liikumise osas ja kui me soovime, et võimalikult vähe oleks äh, vigu, siis meil on vaja Euroopa tasandil sellist vahendit, millega me saaksime toetada liikmesriikide vastavaid ameteid. see peab olema ka praktiline ja toimiv, me peame välja töötama tõelise Euroopa kultuuri koolituse osas ja sellest see tekst ka räägib ja see on siia teksti sisse kirjutatud ja ma veel kord tänaksin Roberta Metsolat, meie raportööri, kes on pühendanud oma energia sel, äh, sellele tööle ja tema koostöövalmidus äh, tegi võimalikuks selle, et me tõesti kiirelt edasi liikusime ja meie muidugi hääletusel toetame seda uut reformi, aitäh! proua Albion Guzman, palun. Esta legislatura que ya acaba meie mandaati iseloomustab see, et on loobutud kõigist humanitaarideedest. see puudutab neid inimesi, kes on üritanud äh, merd ületades Euroopasse jõuda, et see on tõesti väga rängad sõnad, aga nii see on. me ei ole loonud turvalisi ini-, äh, võimalusi rändajatele, me ei ole paika pannud asjakohaseid viisa proble-, viisasüsteeme selleks, et neid inimesi aitada, aidata. kaks tuhat seitsesada inimest, kes on hukkunud Vahemerel. ja inimesed äh, riske-, riskivad oma eluga, seavad oma elu ohtu see on tõesti ebainimlik Euroopa Liidu poolt. kümnemiljardiline eh, eela-, eelarve selleks, et sulgeda piirid, selleks, et takistada eh, sisserändajatele Euroopasse jõudmist, selleks, et luua kinnipidamislaagrid. Euroopa Komisjon eh, teeb kõik selleks, et inimesed ei jõuaks Euroopasse ja see on paremäärmuslaste unistus, mis praegu teoks saab. kolleeg Keller, kaks minutit, palun um,. aitäh, alustuseks tahaksin tänada raportööri suurepärase koostöö eest, väga kaasava lähenemise eest samuti selles töös. ja mulle tundub, et parlamenti lähenemine on tõesti olnud väga konstruktiivne, eriti mis puudutab otsimise ja päästmisoperatsioone, kõik hääletasid siin selleks, et Frontexi mandaat oleks tugev pääste ja otsimisoperatsioonides, sest selles humanitaarkriisis, mida me iga päev näeme Vahemerel, nii et mul on väga hea meel, et parlamendi enamus seda toetas. kuid liikmesriigid käitusid väga erinevalt. Nad blokeerisid raportööri katsed otsimise ja päästeoperatsioone tugevdada selles õigusaktis. ja see ongi tõsine probleem. nüüd võib Frontex ainult inimesi päästa piirivalveoperatsioonide raames. see tähendab kolmkümmend meremiili Sitsiilia rannast maksimaalselt, see on väga väike ala. see ei ole see koht, kus ka probleemid esinevad, inimesed upuvad Vahemerel praegu ja kõik vaatavad pealt, me teame, kus nad on Nende koordinaadid on teada, see on, nad on Frontexile teada, kuid mitte keegi ei tule neid inimesi päästma, kes seda abi vajavad. Sofia enam ei tööta, vabaühendusi kriminaliseeritakse, laevad võetakse ära ja ka Frontex jälgib Vahemerde ainult äh, lennukitega ning, äh, ning päästeoperatsioonid jäävad äh, Liibüa ranniku all, seal aga käib sõda. ja keegi ei vasta telefonile, keegi ei päästa inimesi sealt ja sellega Euroopa rikub oma kohustusi päästa elusid ja viib, annab selle üle olematule Liibüa päästekeskusele. pikemas perspektiivis on meil vaja tsiviilmerepääste kesk-, päästet äh, Vahemerel, mis on Euroopa tasandil korraldatud, kuivõrd liikmesriigid seda teha ei saa, kuid me saame ka ära oodata seni, kuni see tekib, kasutama peame olemasolevaid vahendeid, vastasel korral Euroopa väärtused upuvad koos nende inimestega Vahemerel proua Keller, kas olete kolleeg Reteritši sinise kaardi küsimusele valmis vastama? ei ole? siis vabandust. proovisin vähemalt. proua James üheks minutiks. mikrofon kõnelejale siis. Euroopa Liit et äh, oma katsetes tegeleda rändepoliitikaga, mis on täiesti ebasidus, suunatakse nüüd üheksateist miljardit eurot sellele. eelmisel kuul Franz Timmermans ütles siinsamas, et Euroopa, Euroopas ei ole enam rändekriisi, mis oli aastal kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist. aga alles sellel nädalal Liibüa peaminister teatas, et kaheksasada tuhat rändajat minimaalselt potentsiaalselt saabuvad nüüd Euroopa mandrile, siis mis me siis sellest saime, üksteist miljardit, kümme tuhat piirivalvurit ja kuid inimkaubitsejad ei ole oma tegevusest loobunud, Hispaanial on omad probleemid ja Ühendkuningriigil omad ainult. ainult sajaprotsendiline avatud Euroopa sõnumi tagasivõtmine, mille esitas äh, proua Merkel, ainult see toob lahenduse probleemile suur tänu ja nüüd härra Skotta kaheks minutiks.